okay, head kolleegid, lähme edasi hääletuste selgitustega ning alustame äh, Natalja Krisbeki raportiga. ja esimene kõneleja on härra Teeva, palun üks minut. härra Teeva, palun line, I'm a director of that. Mr. Deva härra Teeva, palun. kui te soovite kõneleda, kui ei, siis muidugi ei ole probleemi um,. lugupeetud president, üheks kõige olulisemaks asjaks meie eh, Ühendkuningriigi eh, õigustraditsioonidest on magma, magma karta põhimõte ja see tähendab seda, et äh, süüdistatavad ei saa hoida põhjuseta kinni ja tema üle ei saa põhjuseta kohut mõista. see traditsioon kehtib kõigile, ka monarhiale. ja see on üks kõige olulisemaid osasid meie õigussüsteemist süütuse presumptsioon kuni süüdimõistmiseni. kui meil on nüüd teistsugune süsteem, siis riik muutub domineerivaks äh, osanikuks ning kodanikust saab nii-öelda algaja partner. riik peab tõestama, et äh, süüalune on süüdi ja kodanik peab äh, ennast kaitsma. suur aitäh! süütuse presumptsioon. Äh, see raport on äärmiselt oluline, ma hääletasin selle poolt, seda enam, et tegemist on põhimõttega, mis on oluline ka kodanike jaoks. see aitab kodanikul ennast kaitsta võimu vastu. eriti kui tegemist on kohtuasjaga või arreteerimisega, kinnipidamisega, kui, mille põhjuseks on poliitiline taust näiteks Rumeenias, kus ungarlasi on kinni peetud. siin on süütuse presumptsioon väga oluline. ja tõestamiskoormus peaks olema võimudele. võimud peavad tõendeid äh, tooma selleks, et tõestada äh, kohtualuse süüd, aga selles konkreetses juhtumis ei ole nii juhtunud veel. kellegi kinnipidamine ning äh, vangistuses hoidmine. aga kõneleja mikrofon võeti ära. suur aitäh ja palun äh, kolleeg Pospišile. jah, suur aitäh. mina hääletasin selle raporti poolt eilsel arutelul ma selgitasin, miks minu meelest on oluline, et meil oleks üks-ühene menetlus, äh, kohtumenetlus. meil on äh, olemas äh, ühine vahistamismäärus ja ma arvan, et on väga hea, et nüüd on ka Euroopa Parlament selle konkreetse raporti heaks kiitnud sellega me oleme eemaldanud teatud puudujäägid komisjoni ettepanekust. hea on, et äh, kaotati ära erand, mille kohaselt alati süüdistaja peab äh, omama tõendeid. ma ei tea, miks äh, komisjon tahtis midagi muuta selles põhimõttes. lisaks sellele on siin täpsustatud teatud äh, mõisteid nagu kriminaalmenetlus ja nii edasi. kas parlamendi versioon on parem? aitäh, proua härra Mammikins. suur aitäh, süütuse presumptsioon on üks kõige olulisemaid osasid õigussüsteemist. tegemist on nagu piibliga ja ma usun, et see on kõikidel tähtis mõte selle raporti mõte on väga hea, ma toetan tänast otsust ja ma usun, et kriminaalmenetluses mitte ükski ei tohiks ära kasutada ühtegi ühtegi kõrvalekallet ja niikaua, kui kedagi ei ole süüdi mõistetud, ei saa teda ka süüdlasena käsitleda. samuti tõendamiskoormuse küsimus on väga oluline usun, et äh, see raport on väga oluline kogu meie kogukonnale, toonitaksin, et hääletasin äh, selle poolt, sest et ma usun, et see on tähtis meie edasisele arengule Euroopa Liidus, aitäh! härra Kelly, suur aitäh, mina hääletasin selle raporti poolt ja ma tean, et enamus teisigi liikmeid hääletas selle poolt, sellepärast Iirimaalt, sellepärast et see on väga oluline meie jaoks. avalikud võimud ei saa teavitada meediat äh, niikaua, kui süüdistuspresumptsioon kehtib, see on väga oluline ning samuti äh, tõenduskoormus äh, on oluline. siin on samuti väga täpsed piirangud selle kohta, kus saab mõista kohut äh, kohtualuse puudumisel. kõik äh, see võimaldab äh, meil jätkata ausa õiglase kohtusüsteemiga, mis on läbipaistev ja muidugi mõista sellel kõigel põhinebki Euroopa Liit, tegemist on Euroopa Liidu väärtustega ning kõige austamisega, suur aitäh! Thank you very much uh,, Mr Hannan! suur aitäh, härra Hannan! suur aitäh! kaheksasada aastat tagasi me viisime sisse põhimõtte, mille kohaselt ei tohi kinni pidada kedagi ilma põhjuseta. nüüd aga Euroopa kriminaalkohtusüsteemi loomisel ning vahistamiskäsu raames on sellest põhimõttest loobutud. mina olin seotud ühe juhtumiga, kus noor mees kus äh, tema identiteet aeti segamini, oli vangistuses kaks aastat Kreekas, üksteist kuud ühes kõige kohutavamas Euroopa vanglas ja seda seetõttu, et teda süüdistati kriminaalteos äh, ja süüdistusest loobuti peaaegu koheselt, kui selgus, et tegemist ei olnud õige isikuga. see, selles asi ongi, see ongi süütuse presumptsioon see protsess ise on muutunud karistuseks sellel juhtumil. Need on Magna Carta äh, aastapäev ning ma leian, et äh, sellest taganemine on äh, solvav meile. Uh... suur aitäh, härra Hänen, härra Boltšak. suur aitäh, et mulle sõna andsite. mina tahaksin mainida et eelmisel aastal sai täis kaheksasada aastat sellest, kui Magna Carta Libertatum äh, põhimõte äh, vastu võeti ning meie parlamendina peaksime mitte ainult toonitama seda, kuivõrd oluline on tagada õiglane äh, kohtumõistmine ja menetlus, vaid samuti menetluskorra puhul on meil oma roll. tegemist on õiglase kohtuprotsessi alustaladega. osades liik-, riikides on need põhimõtted toiminud sajandeid. on vastuvõetamatu, et teatud tagatised ja õigused ära kaotataks, mis tulenevad ka inimõiguste konventsioonist. tegemist on õigustega, mis on ennast tõestanud sadu aastaid ja taganud õiglase kohtumõistmise kriminaalmenetluses, aitäh! suur aitäh ja läheme nüüd edasi proua Fordi raporti juurde isikukaitsevahendid ning palun härra Mamikins. kopienas mēroga legāla sistēmā individuāla aizsardzības līdzekļu atrašanai vienota tirgu. väga oluline et meil oleksid äh, olemas äh, isikukaitsevahendid. meil on pikk ajalugu seoses sellega ning see pärit tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandast aastast juba. tegemist on tõesti tagumise ajaga, et direktiiv uuesti läbi vaadata ja seda kaasajastada, sellepärast et seda on vaja ka meie ühise turu jaoks. ma usun, et isikukaitsevahendid on tähtsad äh, sõjaväelastele, tuletõrjujatele, kuid ka teistele, kellel neid äh, võib vaja minna. meil on vaja teistsuguseid eeskirju nüüd kvaliteedi kohta, kasutusjuhendite kohta ja nii edasi. usun, et raport on hea. ja toonitaksin veel, et äh, hääletasin selle raporti poolt. aitäh. Äh, suur aitäh. ka mina hääletasin selle raporti poolt raportöör Vicky Ford on teinud ära suure töö ja väärib tunnustust. ja mul on hea meel, et nüüd toimub vastavushindamine nende toodete puhul ja äh, kontaktandmed peaksid olema tooted, et turujärelevalveasutused saaksid kontrollida neid. ma äh, toetan ka keelelist kohustust importijatele näiteks äh, importijariigi ametliku keele kasutamine äh, kontaktandmete märkimisel seadmetele ja selline sõnastus, mis oleks äh, tarbijatele lihtsasti mõistetav ka ettevaatusabinõude selgitamisel. samuti tuleks tagada, et juhised on selged ja mõistetavad ja kõik vastab kaitsestandardile nii et äh, läbipaistvus ja tõhusus on äärmiselt tähtsad, et tagada maksimaalne kaitse Euroopa Liidu kodanikele äh, isikukaitsevahendite kasutamisel. aitäh, härra Hänan, palun. ta on lahkunud, härra Boltšak. suur aitäh, eesistuja president, äh, on oluline, et äh, isikukaitsevahendite areng äh, käib käsikäes tehnilise arenguga. siin on nii võimalusi kui ka riske. seoses siseturu põhimõtetega isikukaitsevahendite eeskirjade tõhustamine mõjutab juriidiliste isikute ja ka füüsiliste isikute kulusid ja olukorda. ma olen toetanud seda ettepanekut ja äh, tunnustan raportööri suurepärase töö eest ja olen otsustanud äh, võrrelda plusse ja miinuseid, millest ma rääkisin ja ma arvan, et äh, mis puudutab isikute kaitset, siis ei tohiks kaotada võimalusi mille uued õigussätted toovad, vaatamata mõningatele probleemidele, mis samuti kaasnevad. aitäh! suur tänu äh,, Catherine Stilleri raport äh, küttegaasiseadmed, härra Mamikins, palun! suur aitäh! paljud Euroopa Liidu elanikud ähm, kasutavad äh, puitu, kütteõli, bioloogilisi jäätmeid oma kodude kütmiseks. küttegaasiseadmed on endiselt äh, kõige populaarsemad. Äh, kasutajad on sageli geograafilised lähedal nutikas-seadmetele ja ma võin vaid toetada, et parandada kaasseadmete turvalisust ja ohutust. sest äh, see gaas võib inimesi vigastada, kui seda turvaliselt mitte kasutada ja äh, ettepanek luua ühtsed standardid kahekümne kaheksas riigis on ainult teretulnud, aitäh! härra Kelly. suur aitäh, president, nagu ka eelmise raporti puhul on raportöör Catherine Stiller ära väärinud kiituse. tegemist on väga mõistliku raportiga, nii et ma toetasin seda ja hääletasin poolt. see millega muudetakse mitmeid sätteid ja aitab äh, lõpule viia ühtse turu, millest me täna hommikul kuulsime päris palju Hollandi eesistuma programmi arutamisel. ja eriti, mis puudutab gaasi, siis gaas on väga oluline osa äh, kütmisel, isegi kui me kasutame taastuvenergiat rohkem. gaas jääb ka tulevikuks üheks allikaks ja tarvis on nendele seadmetele kõrgeid standardeid, sest äh, mõned näiteks nendest seadmetest võivad eritada sünnikmonoksiidi, mis on äh, väga surmav. nii et see on väga teretulnud areng, aitäh! järgmine raport äh, Lopez Isturis White, köisteed. kõigepealt proua Anderson on ähm, palju küstiseadmeid, mis äh, on kasutusel Euroopa Liidus praegu ja on oluline, et äh, need vastaksid äh, turvalisuse nõuetele. see uus regulatsioon aitab parandada neid standardeid, sealhulgas ka spordi ja linnakeskkonnas, mis puudutab neid meetmeid, siis sotsiaaldemokraatide nimel tervitan neid uusi reegleid, ja ka seda, et parlament ülekaalukalt hääletas nende poolt. ja eh, eriti oluline on, et sätted oleksid selged ja karistused oleksid karmid eh, sätete rikkumise eest. aitäh, härra Mamikins! suur tänu! Euroopa liht-, liit on köisteede kasutamisel ähm, juhi positsioonil. Euroopa Liidus kasutatavad köisted moodustavad kuuskümmend protsenti ülemaailmsest äh, seadmetest ja seepärast on täiesti põhjendatud, et ähm, need uued eeskirjad äh, kujutavad endast edasiminekut võrreldes eelmise olukorraga, rakendatakse uusi standardeid ja tehnilisi regulatsioone. see kõik on väga oluline. oluline on ka see, et äh, ajaloolised äh, rajatised ei saaks kahjustatud nendest uutest eeskirjadest, nii et mina hääletasin selle poolt aitäh, härra Kelly, palun. suur tänu veel kord, president, nagu ka eelneva kolme raporti puhul peab ütlema, et äh, ka käesolev raport annab meile võimaluse paremini rakendada ühtset turgu ja loomulikult ma hääletasin selle poolt. ma osalesin ka eilsel arutelul ning paljud parlamendiliikmed võtsid sõna selle poolt, mis ei ole ka üllatav. see ei ole võib-olla kõige väljapaistvam õigusakt ja äh, ei too populaarsust raportöörile, aga see aitab siiski Euroopa Liidu kodanike elu muuta turvalisemaks, sest harmoneeritud standardid ja eeskirjad köistajate jaoks ja selle osiste jaoks on väga oluline üldsuse jaoks. tegemist on ka mõistliku lähenemisega, et ajaloolised köistajad jäetakse nende eeskirjade kohaldusalast välja. nii et veel kord, raportöör on teinud ära suurepärase töö, aitäh! suur tänu, härra Hännan ei ole endiselt saalis, nii et järgmine raport Kolumbia rahuprotsess, härra Pospišil. aitäh! ka mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, aga tahtsin öelda, et sageli me arutame inimõiguste rikkumisi maailmas, räägime äh, relvastatud konfliktidest ja kodusõdadest, aga siin on meil positiivne erand, me oleme vastu võtnud resolutsiooni, milles tervitatakse rahuprotsessi Kolumbias. seepärast äh, oli mul väga hea meel hääletada selle resolutsiooni poolt, sest äh, pärast äh, neljakümne aastast äh, kodusõda Kolumbias näeme nüüd lootuse kiirt, et see konflikt lõpeb ja sõlmitakse relvarahu valitsuse ja revolutsiooniliste rühmitiste vahel. seda rahulepingut on valmistatud rohkem kui neli aastat ja kui ratifitseerimine lõpule jõuab sel aastal, siis lõpuks tuleb Kolumbiasse ka rahu sel aastal. aitäh, härra Mammikins! suur tänu, proua president! Kolumbia kodusõda on mm, kaasaegses ajaloos kõige pikem konflikt, sadu tuhandeid ohvreid on olnud, äh, paljud inimesed on lahutatud oma perekondadest. ma kohtusin eelmisel aastal Kolumbia presidendiga Euroopa Parlamendi delegatsiooni liikmena ja hiljuti saavutati väga hea tulemus, äh, üldkokkuleppe viies artikkel äh, ohvrite kohta on väga hea samm edasi. on ka mitmeid raskusi, millega osapooled silmitsi olid, äh, oli siin ka mitmeid vahendajaid, Tšiili, Norra, Argentiina, Vatikan, ja on väga hea, et Euroopa Parlament on astunud omapoolse positiivse sammu. aitäh, härra Hannan ei ole siin, nii et äh, ka selle raporti selgitused on lõppenud ja istung jätkub kell viisteist, aitäh!